teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuusteist, muudatus kolm hääletusele poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud ja nüüd hääletusele lõige kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hääletusele lõige kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kolleegid, palun, lõige kaheksateist äh, hääletus, elektrooniline hääletus, hääletus avatud, kas jõudsite hääletada? siis sulgeme. vastu võetud lõige kakskümmend neli, era-, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt E, osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kontrollime, teine osa põhjenduspunktist E, hääletus on avatud kas kõik on jõudnud hääletada? siis on hääletus suletud ja vastu võetud. Sorry? Ah. Amendments uh... muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjendus viis poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kontrollime. põhjenduspunkt V parandab proua president. kõik on hääletanud. suletud vastu võetud. õigus oli teil. nüüd resolutsiooni eelnõu äh, muudetud kujul hääletusele poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt, kallid kolleegid kuus resolutsiooni ettepanekut poliitiliste lahenduste kohta võitluses piraatlusjuhtumitega Somaalia rannikul. ühtne resolutsiooni ettepanek, selle on esitanud koos viis fraktsiooni. muudatus üheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada? sulgeme hääletuse. tagasi lükatud muudatus kümme, nimeline hääletus, hääletus avatud. kui jõudsite, siis sulgeme. see on tagasi lükatud. muudatus number üksteist, nimeline hääletus, hääletus avatud. jõudsite hääletada, siis sulgeme see on tagasi lükatud. muudatus number kaksteist, hääletage palun. muudatus kaksteist. kui jõudsite hääletada, siis sulgeme hääletuse ja see on samuti tagasi lükatud ja nüüd äh, hääletusele lõige neli era, osade kaupa kahes osas, mõlemad on nimelised hääletused, kõigepealt esimene osa on nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, sulgeme. see on vastu võetud, teine osa, hääletus avatud jõudsite hääletada, hääletus on suletud. ja see on vastu võetud. muudatus number kuus, nimeline hääletus, hääletus on avatud, muudatus kuus. jõudsite hääletada, sulgeme hääletuse. see on tagasi lükatud lõige kaheksa hääletusele, kes on poolt, kes on vastu ja erapooletud, see on vastu võetud. muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kõik on jõudnud hääletada. hääletus on nüüd suletud, vastu võetud muudatus kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, sulgeme seega. see on tagasi lükatud. muudatus number neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige üksteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud, lõige üksteist on hääletusel. kõik on jõudnud hääletada, seega võime sulgeda hääletuse. see on äh, tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on nüüd avatud. kui kõik on jõudnud hääletada, siis on nüüd hääletus suletud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus suletud. tagasi lükatud. muudatus seitse, ka nimeline hääletus ja hääletus on avatud. jõudsite hääletada ja nüüd sulgeme. see on tagasi lükatud. kolmteist poolt, muudatusettepanek number kolmteist poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. ja nüüd ma paneksin resolutsiooni, ühisresolutsiooni muudetud kujul hääletusele, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kui olete jõudnud hääletada, siis on hääletus suletud. see on vastu võetud järgmine päevakorrapunkt, äh, resolutsiooni eelnõu kuue fraktsiooni poolt ähm, tubakavaba keskkonna kohta. muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut number üks, palun. jõudsite hääletada siis sulgeme hääletuse. ja see on vastu võetud. ja nüüd äh, lõige seitse hääletusele. lõige seitse poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd lõige üheksa, osade kaupa palun kolmes osas ja kõik nimeline, nimelised hääletused, äh, esimene osa hääletusele lõikest üks. Äh, äh, lõige seitsme osas jätsite eraldi hääletuse välja me just hääletasime, ütleb proua president ja see võeti vastu. hääletus on endiselt avatud veel ehm, siis eh, üheksanda lõike esimese osa osas, see võeti nüüd vastu, teine osa eh, lõikest üheksa, hääletus on avatud jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. kolmas osa seega langeb ära. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu muudatus kolme osas ei ole meil nimelist hääletust ja seega ma palun uuesti, kes toetavad kolmandat muudatusettepanekut, kes on sellele vastu? kallid kolleegid, et asjad saaksid selgeks. kolmas osa eelmisest lõikest langeb ära. seda me ei hääleta nimeliselt ega muidu. ja seega nüüd on äh, lõige kümme, muudatusettepanek kolm hääletusel lihtmeetodiga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. suur tänu! proua Wortmann Kool. proua president, teine osa võeti vastu ei, raputab proua president pead. olete nüüd kõik rahul, see lükati tagasi. seega kolmas osa langeb ära ja seega hääletasime juba järgmist asja. ja nüüd üritan jõuda lõikeni number kolmteist, muudatusettepanek number neli, see on nimeline hääletus, hääletus on avatud, hääletus on muudatusettepanek number neli. jõudsite hääletada? hääletus on nüüd suletud see on vastu võetud. nüüd äh, lõige kaheksateist eraldi äh, hääletus, äh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. ja nüüd kolleegid, resolutsiooni eelnõu muudetud kujul terviktekstina hääletusele, nimeline hääletus, hääletus on avatud jõudsite hääletada. hääletus on suletud. ja see on vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt, resolutsiooni ettepanekuid, mida on kolm äh, ajakohastatud ILO konventsioonide ratifitseerimine ja rakendamine. Uh, me hääletame praegu ühisresolutsiooni, mis on tulnud neljalt fraktsioonilt, muudatusettepanekuid ei ole. ma panen selle hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kuus resolutsiooni ettepanekut puudutab ÜRO toitlustus- ja põllumajandusorganisatsiooni tippkohtumist. meil on eh, ühine resolutsioon viielt fali- äh,, eh, fraktsioonilt, nimeline hääletus ühisresolutsiooni osas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. suur tänu, kolleegid!